Ladies and gentlemen, it's now 2.30 and um, uh, you were going daamid ja härrad, praegu on kell juba pool kolm ja mina pidin hakkama seda juhatama, aga ma näen, et härra esimees on siiski lõpuks kohale jõudnud, pisut varem, kui ma arvasin. aga ta palus, et ma äh, korraldaksin siis äh, sõnavõttude järjekorda täna ja räägiksin teile, mida teha, aga õnneks on esimees nüüd ka ise kohal ja võtab juhtimise üle ja mina vabastan selle koha kohe. Äh, kallid kolleegid, äh, kuna härra Kirkhope juba äh, lahkesti alustas seda koosolekut, siis jätkan tema tempos. palusin tõesti ametlikult, et härra Kirkhope minu asemel seda koosolekut pool tundi juhatas, nii et, et ise ta vabatahtlikult siia ei roninud ma tõesti palusin, et ta seda koosolekut juhataks, sellepärast et ma pidin andma tänase ministrite kohtumise kohta intervjuu, aga õnneks ma jõudsin siiski siia õigeaegselt ja tahaksin veel kord tänada härra Köökhoopi selle eest, et ta seda koosolekut juhatas Eh, ta juhatab seda koosolekut siis, kui teised aseesimehed seda teha ei saa, nii et, et tahaksin seda, eh, teda tänada, ta tegi seda täna ka hommikupoolikul, nii et, et tahaksin tänada teda nii enda kui sekretäriaadi poolt ja samuti tänada tema bürood, aitäh, Timothy! ja, ja tõepoolest komisjoni liikmetele meeldib rohkem, kui sina juhatad, kui siis, kui mina juhatan niisiis aitäh, kolleegid, kinnitame kõigepealt päevakorra eh, kuus, seitse ja kaheksa meie päevakorras, need punktid eh, tuleb edasi lükata, tegemist on õigustalituse arvamusega, eh, seda pidi täna tutvustada, aga õigustalitus täna tulla ei saa. nii, kui muid vastuväiteid ei ole, siis kinnitame päevakorra muudetud kujul. okei okay., so colleagues, we just go on to the endorsement. niisiis kolleegid, nüüd äh, toetame koordinaatorite soovitusi vastavalt kodukorra reeglile kakssada viis raportööride nimetamise osas leppisime kokku, et proua Monika Hoolmaier Rahvaparteist on raportööriks äh, kaheksasada tuhat üksteist kuni kolmteist Euroopa Liidus võitlus laste seksuaalse kuritarvitamisega me äh, mõned äh, raportööride äh, ametisse nimetamised on siin tõesti väga olulised. proua Ska Keller Roheliste fraktsioonist on äh, raportööriks nõukogude otsuse juurde, kohta, mis puudutab rahvusvahelist kaitset Itaalia ja Kreeka puhul, see on siis ümberasustamise mehhanismiga seotud äh, siis oleme nimetanud ka arvamuse koostajale härra Peeter Niedermüller Sotsiaaldemokraatide fraktsioonide, see puudutab paindlikkusinstrumendi kasutamist esialgseteks meetmeteks rahvusvahelise kaitse vallas just nimelt Itaalia ja Kreeka puhul. ja siis äh, veel üks äh, libekomisjoni koosolek, mis toimub täiendavalt Äh, jah, kolleegid, ma saan aru, et tegemist on tundliku teemaga, aga need täiendavad äh, koosolekute päevad on vajalikud äh, selleks, et me oma töökoormusega ühele poole jõuaksin, niisiis teisel juulil pärastlõunal ja esmaspäeval, kuuendal juunil kell seitse Strasbourgis kohtume siis volinik Avramopoulosega ja kõrge esindaja Mogheriniga, räägime rändestrateegilisest raportist, niisiis see on Strasbourgi nädala esmaspäev nüüd äh, meedia olukord Slovakkias, äh, tegemist on jällegi koordinaatorite taotlusega pärast äh, Slovakkia valitsuse otsust keelata ära igasuguse info avaldamine valitsuse kohta ühes konkreetses ajalehes ja meie poole pöörduti ja paluti siis meie arvamust selles küsimuses. nüüd parema õigusloome teema libekoordinaatorid soovitasid kirjutada kiri president Schulzile, äh, kus tuuakse välja libekomisjoni prioriteedid seoses parema õigusloome alaste reeglite läbivaatamisega. ja nüüd missioonid, meil on, kui äh, kolleegid äh, ma palun, et kolleegid kuulaksid nüüd tähelepanelikult, sest jutt on missioonidest, kõigepealt missioon Soomes, arukate piiride pakett, kolm liiget saavad minna siis Äh, nelja liikme asemel siis üks sotsiaaldemokraatidest, üks Rahvaparteist ja üks ECR fraktsioonist. ja äh, eelarvekomisjoni ja libekomisjoni ühine missioon Sitsiilias, otsustati, et libekomisjonist läheb kuus liiget ja võib-olla on võimalik veel Itaalia saadikuid lisaks kaasa võtta ja komisjonid nõudsid järgmisi äh, missioone, nimelt Brasiiliasse interneti juhtimise foorumile kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, ITRE kultuuri- ja juurikomisjon on kaasatud ja samuti STOA. ja nüüd resolutsiooni eelnõud vastavalt kodukorra reeglile sada kolmkümmend kolm koordinaatorid soovitasid, et järgmised resolutsiooni eelnõud ei vaja jätkumeetmeid ja loen need ka kiiresti ette siis B kaheksa null neli üheksa seitse, jälitamine B kaheksa null neli üheksa kaheksa, politseijõudude toimimise kohta B kaheksa null neli kaheksa kuus, Euroopa prokuratuuri loomine B null viis üks üheksa, mis puudutab kriminaalsest tegevusest tulenevate kaupade konfiskeerimist ja B kaheksa null neli kaheksa kaheksa, mis puudutab äh, islamiriigi poolt hävitatud kunstiteoste müüki internetis. ja nüüd jõuame kodukorrareegli sada kakskümmend kuus seisukoht petitsioonide juurde, koordinaatorid otsustasid saata kirja petikomisjonile, mis puudutab Daniel Ben ja Jordana äh, äh, petitsiooni Frontexi kohta, paluti, et suurendatakse Frontexi pädevust ja rahastamist äh, kas te, kolleegid, toetate neid koordinaatorite soovitusi vastavalt äh, kodukorra reeglile kaks null viis, aitäh, te toetate neid ja tahaksin veel nende teadaannete lõpuks mainida seda, et äh, et hoolitsege selle eest, et teil oleks olemas elektrooniline hääletuskaart, sellepärast et neli kakskümmend hakkame hääletama tegemist on äh, lühikese hääletusega, aga olulise hääletusega, nii et, et hoolitsege selle eest, et selleks ajaks teil oleks hääletuskaardid. ja nüüd äh, läheme peamiste päevakorrapunktide juurde, kõigepealt päevakorrapunkt number neli, äh, siin on radikali-, juttu radikaliseerumise ärahoidmisest ning Euroopa kodanike värbamisest terroristlikesse organisatsioonidesse, meie raportööriks on Rashida Tadli ja me vaatame läbi siis raporti eelnõu kolleegid, nagu te teate, tegemist on väga olulise ja keerulise teemaga. meil juba toimusid sellel teemal mõned arutelud libekomisjonis ja ilma pikema jututa annaksingi nüüd sõna meie raportöörile, et ta tutvustaks raporti eelnõu, nii et proua Tati, palun. aitäh, esimees, kallid kolleegid, ma teen väga lühidalt, sellepärast et Eh, huvitav on just nimelt arutelu ja eh, huvitav on näha, millised on teie arvamused eh, selle arvamuse osas. Tege-, te olete juba näinud raporti teksti, jutt käib siis radikaliseerimisest ja Euroopa kodanike värbamisest terroristlikesse organisatsioonidesse selle raporti koostamisel üritasin hõlmata kõiki neid sektoreid, mille osas me peame tegutsema ja äh, meil on toimunud ka kaks kuulamist, kõik räägivad sellest, et meil on vaja üldist strateegiat selleks, et radikaliseerumist Euroopas ära hoida. Äh, iga riik on, äh, ei saa lihtsalt omaette tegutseda. iga riik peab tegutsema Äh, ja tegutsema siis, kui aset leiavad tõsised atentaadid ja rünnakud. mina äh, olen pärit Prantsusmaalt ja äh, meil toimusid traagilised sündmused jaanuaris ja siis me saime aru, et Prantsusmaa on väga palju hiljaks jäänud radikaliseerumise ärahoidmisega võrreldes teiste riikidega nagu Belgia, Taani või Ühendkuningriik. nii et, et selline üldine strateegia Euroopa tasandil on tõesti hädavajalik Äh, üks äh, küsimus, mille tahtsin tõstatada, on järgmine, nimelt äh, kuidas asju ennetada ja selle asemel, et reageerida kodanike radikaliseerumisele ja nagu ma ütlesin, meil toimusid mitmed kuulamised ja Äh, millise riigiga ka ei oleks tegemist, milliste inimestega ei oleks ka tegemist, see radikaliseerumine toimub tavaliselt interneti vahendusel, seda tuleb tunnistada ning jah, me võime rääkida küll siin äh, sõnavabadusest, aga internetist on äh, saanud siis tõesti selleks vahendiks, mida kasutavad paljud inimesed, kes radikaliseeruvad ning ja teine paik, kus inimesed radikaliseeruvad, on vanglad, nii et, et äh, ma arvan, et me peaksime just nimelt nendele teemadele keskenduma, need inimesed, kes on terrorismi pärast vanglas, siis neil on tavaliselt äh, pikk vanglakaristus äh, ja äh, Äh, tihti, tihtipeale need, kes vanglas radikaliseeruvad, on inimesed, kes on just nimelt lühikeseks ajaks vanglasse mõistetud, nad äh, kannavad oma karistuse ära, tulevad sealt välja ja nemad siis saavad omamoodi viitsütikuga pommid. Äh, nii et, et me peaksime siis keskenduma just nimelt sellele, mis toimub internetis, tihtipeale internetiteenuse pakkujad lihtsalt lähenevad asjale väga naiivselt ja tihtipeale on neil ka majanduslikud huvid kaalul nii et, et äh, kas nad siis äh, kõrvaldavad sellise sisu, mis propageerib terrorismi äh, või me peame nõudma, et nad tõesti hoolitseks selle eest, et oleks ka nii-öelda deradikaliseerumist propageeriv info. me ei saa lihtsalt Äh, lubada selle, et internetti äh, kasutatakse kui vahendit äh, radikaliseerumise ideoloogia ja terrorismi levitamiseks ja viha levitamiseks. me peame, me ei tohi reaalsuse ees silmi sulgeda ja me peame selles suunas tõesti saatma väga selge sõnum internetiteenuse pakkujatele, mis puudutab nüüd vanglates toimuvat, siis äh, Äh, ka vanglas on mitmeid eksperimente läbi viidud, äh, karistusasutuse äh, inimesed Prantsusmaa, Ühendkuningriigis on läbitud koolituse, sellepärast et nemad tegelikult näevad, kuidas radikaliseerumine toimub, nad peavad suutma inimeste käitumist hinnata, nende inimeste, nemad on need inimesed, kes on tõesti kontaktis nende inimestega, kes on täiesti radikaliseerunud, kes on terrorismi või atentaatide eest vangi mõistetud, niisiis Äh, tihtipeale kasutatakse usku lihtsalt ettekäändega, et äh, radikaliseeruda. Äh, tegemist on olukorraga, kus inimesed tegelikult oma käitumist ei muuda, nii et, et tuleb sellisele asjale lõpp, lõpp teha nii et, et ma arvan, et oleks tõesti oluline, et me siin igasuguseid eksperimente laiendaksime, mis mõnedes vanglates väga hästi toimivad et me peaksime tõesti suutma jälgida ja avastada neid inimesi, kes radikaliseeruvad ja äh, jah, äh, väga oluline on, et äh, tõesti vanglatöötajatel oleks vastav koolitus, et nad tunneksid ära selle radikaliseerumise, sest praegu nad seda tihtipeale ei suuda, kuna neil pole lihtsalt vajalikku ettevalmistust, nii et, et me peaksime siis eh, nende võimalusi palju rohkem ära kasutamise ja tõesti eh, hoolitsema selle eest, et eh, need inimesed, kes vanglast väljuvad, ei oleks ühiskonnale väga ohtlikud. niisiis veel üks oluline aspekt, integratsioon ja haridus. integratsioon Ehm, me räägime siin Euroopa tasandil äh, Saksa mudelist, Ühendkuningriigi mudelist, Prantsusmaa mudelist, äh, kõigil on oma mudel, aga täna räägime sellest kui Euroopa tasandi probleemist, sest et äh, see puudutab meid kõiki ja see integratsioon ja haridus on tõesti väga oluline, meil oleks selles vallas vaja strate-, Euroopa strateegiat. nüüd teine küsimus, kui need ennetusmeetmed läbi kukuvad, kuidas siis ära hoida äh, Euroopa kodanike värbamist, nende Euroopast lahkumist ja siia tagasitulekut. meil oleks loomulikult vaja palju süstemaatilisemat kontrolli Euroopa Liidu väri, välispiiridel, tuleks Euroopa kodanike välispiiridel palju rohkem kontrollida, sest et väga palju neid džihadiste või välisvõitlejaid äh, lähevad siis äh, sõjapaikadesse, me neid eriti ei kontrolli kui näiteks vaadata Iraagi võimude äh, käsutuses olevaid võrke, äh, seda, mis on Süürias, äh, siis meile tihtipeale öeldakse, kas ei saaks ära tuua oma kodanikud, kes tulevad siia meie olukorda destabiliseerima niisiis Euroopa kodanikud, kes nendesse riikidesse lähevad, kui nad tagasi tulevad, siis me peaks suutma neid kontrollida ja vaatama, kus nad siin Euroopas täpselt on ja veel üks teema, mida me oleme väga palju arutanud just eriti rohelistega, parem koostöö terrorismi rahastamise küsimustes. me ei saa öelda, et riigid otseselt terrorismi rahastamine, sest et siis oleks sellega tegeleda väga lihtne, me võiksime rakendada menetlusi nende riikide vastu, kelle kohta me teame, et nad otseselt terrorismi rahastamine, aga see asi toimub palju varjatumalt ja kavalamalt võtame näiteks äh, Sahara-taguse Aafrika, äh, väga palju äh, on selliseid rahasid, mis tulevad medrestele, koraanikoolidele, tihtipeale öeldakse, et nendel lastel ei ole juurdepääsu haridusele ja me toetame nende hariduse saamist. nii et, et tihtipeale kasutatakse selliseid koole, haridussüsteeme nendes koolides, inimesed radikaliseeruvad, tutvuvad salafismiga ja need inimesed Äh, kui nad on radikaliseerunud, äh, me oleme äh, seda ka kogenud, kui teatud ajakirjades avaldati karikatuure, me teame, kuidas teatud Aafrika riikides selle peale puhtusid, puhkesid kodusõjad, niiviisi, et tihtipeale on need seotud siis nimelt selliste Korani koolidega, mida on raha, rahastatud Pärsia lahe riikide poolt, niisiis Äh, Pärsia koostöönõukogu riikidelt, äh, Pärsia lahe koostöönõukogu riikidelt peaks äh, nõudma, et nad tõesti tahaksid, et nad tõesti osaleksid selliste rahavoogude jälgimisel, et oleks rahvusvahelisel tasandil suurem läbipaistvus rahastamise küsimusel ja meil on samuti vaja kokkulepet USA-ga just nimelt terrorismi rahastamise küsimustes. niisiis, ja kui Euroopa kodanikud Äh, nüüd tahavad Euroopasse tagasi tulla, mis siis teha, nagu te teate, meil on üsna palju häid kogemusi Euroopas, me korraldasime ka siin parlamendis kuulamise ühe võrgustikuga, kes on kokku kogunud infot nende heade toimimistavade kohta, ma leian, et selliseid tavasid tuleks äh, kokku koguda kõikidel Euroopa riikidel Äh, on äh, tõesti vaja tegeleda nende kodanikega, kes siis äh, tulevad Euroopa territooriumile tagasi. ja osad nendest on olnud ise kurjategijad, osad on aga traumatiseeritud ja terroriseeritud sellest, mida nad seal on näinud nii et, et äh, ka nende vastuvõtuks on vaja struktuure, et neid deradikaliseerida, on riike, kus selline deradikaliseerumine toimub äh, üsna hästi, niisiis ja äh, me peaksime praegu iga päev rääkima ka sellest, et jah, radikaliseerunud inimesed tulevad tagasi ja näiteks kohtunikud, kellega me oleme kohtunud, ütleme, et jah, me korraldame nende kohta protsesse, me kuulame nad ära ja mis me siis pärast ette võtame nii et, et kõik on need küsimused, millega tuleb tegeleda, sellepärast et äh, vastust on vaja Euroopa tasandil ja see peab olema väga poliitiline, nii et, et nii palju siis üldjoontes sellest raportist ja äh, nendest küsimustest, äh, mille kohta me oleme siis kuulanud inimeste arvamusi paljudes Euroopa riikides niisiis, eh, nii palju siis sellest raporti eelnõust, aitäh. suur tänu, proua Tati. suur tänu, et tegite nii kokkuvõtlikult, sest selge see, et kõnelejate nimekiri on väga pikk, sest tegemist on teemaga, mis pakub väga suurt huvi ja samas on ka väga palju tööd ära tehtud sellega fraktsioonides ja väga aktuaalse teemaga, nagu öeldud, on tegemist. kaks asja. kõigepealt eh, see, mis on tehtud välisvõitlejate küsimuses, eh, süsteem, eh, mis on loodud sellega tegelemiseks ja see väga keeruline teema, deradikaliseerumine, vanglad, internet ja nii edasi. jah, kolleegidel on siin väga erinevaid seisukohti ja kohe alguses ka minu poolt küsimus. ma tean, et see on teema, millest tahavad rääkida ka teised teemad, nimelt komparatiivne lähenemisviis. minu küsimus on järgmine. kas on nii, te siin viitasite Ühendkuningriigile ja härra Kirkhope võib-olla ka ütleb selle kohta üht-teist, aga et kas on nii, et programme on piisavalt. jah, meil on siin Euroopa Parlamendiski olnud mõned seminarid, mina ise oma äh, fraktsiooniga korraldasime inimeste tulekusi Euroopa Parlamenti. aga kas äh, ka nendel tehtaval on piisav kvaliteet äh,? jah, see on väga vastuoluline, kas see deradikaliseerumise alane töö vanglates, jah, me teame, et siin käib tubli töö, aga mina olen mures koduriigis sellepärast, et tõesti tehakse kõrgekvaliteedilist tööd ühes või teises eh, vanglas mõnes piirkonnas, aga kui ma asja lähemalt uurin, siis ma kardan, et eh, selle töö kvaliteet, selle töö rahastamine äh, ei ole just kõige parem. eriti kui ma võrdlen suuri riike, mida nad ära teevad, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, kas eh, ikkagi eh, on piisavalt kvaliteetne reageering koolides, vanglates ja nii edasi ja eh, mida siin siis võrrelda? ja teiseks psühholoogia, kõik peale usu veel et kuidas äh, reageerida, ma saan aru, et äh, siin ei ole lihtsaid vastuseid ja me praegu eemaldume sellest lihtsast äh, reageerimisest juba ja üritame liikuda tõeliste meetmete poole, vähemasti minu koduriigis on nii. Anna Komes kõigepealt ja sõna soovijate järjekord on nii, nagu sõna paluti. ma tänan jah, mina olen sotsiaaldemokraatide variraportöör selles küsimuses ja ma tahan tänada proua Taatit eh, selle raporti eest, see on väga hea alus, eh, et ulatuslik töö selle põhjal ette võtta. jah, on valdkondi, kus isegi minu fraktsiooni siseselt ei olda nõus ühe või teise formuleeringuga näiteks Euroopa Liidu PNR-i direktiivi koha pealt. mina isiklikult mõistan ja toetan eh, siin toodud, ka eh, sellele vaatamata. Eh, tegemist on väga ulatusliku raportiga. ma hindan kõrgelt seda, et ei räägi usunähtustest, et see on kõige peamine, mis tagant tõukab võitlema. ja te suhtute väga hoolivalt ja hoolikalt sellesse temaatikasse, ma hindan seda, aga samas ma arvan, et me ei saa ka vältida ka seda islamofoobia teemat, sest seegi element kasvab meie ühiskondades ja on üliohtlik ja me ei tohi karta äh, sellest rääkida, aga ma mõistan, et te olete mures ja saan sellest hästi aru. ehkki teil on peatükk siin eraldi, aga mulle meeldis, et te siin olete seosed loonud sise- ja välisjulgeoleku vahel võitluses terrorismi vastu. samas võib-olla saab olla veelgi konkreetsem. meil on vaja tugineda sellele, mida te äsja ütlesite, nimelt rahastamine, terrorismi rahastamine ja see roll, mida etendavad mõned riigid terrorismi rahastamises, kui nad madraseid rahastavad ja me ei saa ka vältida Saudi Araabiat siin eile ahvetis oli meil terrorismivastase võitluse koordinaator kohal ja ikka rohkem ja rohkem on meil vaja, et holistiliselt Äh, asjale läheneda koos Ahvetiga, seda teemat arutada. ja siin on nii sise- kui ka välisjulgeoleku mõõde sellel teemal ja eilses arutelus keegi äh, äh, rääk-, ütles, et Saudi Araabia on selline mm, mõõdukas riik, mina seda ei leia. eriti kui asi puudutab terrorismi finantseerimist ja äh, võrgustikke, ehkki lõppkokkuvõttes Saudo, Saudi Araabia jääb sellesama terrorismi ohvriks, samas rahastamisvõrgustikud on midagi, millest me peame rääkima, me ei saa seda vältida. nii et see võiks veel parandada teie raportis. jah, te kutsute üles välisvõitlejaid määratlema seda mõistet täpsustama, aga see välisvõitlejate määratlus on täiesti vastuvõetav, mis meil praegu on. ja see on naeruväärselt eufemismlik, me räägime Euroopa Liidu kodanikest ju, kes ühinevad terroristlike organisatsioonidega selleks, et nende ridades võidelda. kui ma käisin Iraagis päev pärast seda, kui Pariisi terrorirünnak toimus, Iraak kreeklased küsisid, miks te räägite välisvõitlejatest, kui tegemist on teie endi Euroopa võitlejatega. jah, miks me siis anname järele sellisele e, eufemistlikule lähenemisviisile ega ütle välja, et tegemist on Euroopa võitlejatega, kes ühinevad terroristlike organisatsioonidega ja kujutavad endast ohtu. ja tuleb nende tegudele piir panna et ei värvataks nende ridadest rohkem ja ma arvan, et ka vanglate peatükk on väga tähtis siin raportis. võib-olla tuleks siia veel lisada ühisoperatsioonide tõhusus, meie agentuurid liikmesriikides ja Euroopa Liidu tasandil. kui ma viimane kord Sitsennis käisin siin äh, Brüsselis pärast Pariisi rünnakuid, äh, siis selgus, et Araabia eksperti neil ei olegi, nad ainult loevad kõike internetis, nii et väga palju on veel vaja ära teha. Teil on lõige ka perekondade kohta. ma arvan, et seegi on väga tähtis, et toetataks perekondi, kus on ohustatud isikuid mul on väga palju veel öelda, aga ma ei saa. jah, ma olen nõus, et see teema on delikaatne. Äh, kallid kolleegid, mul on väga-väga pikk nimekiri, tulge mulle appi. Äh, jah, ma ei alustanud äh, sellest, et kaks minutit kõigile, aga pidage kahest minutist kinni. ECR-i variraportöör, palun. ma üritan võimalikult kiiresti teha Äh, tegemist on väga tähtsa teemaga, nagu me kõik äh, oleme näinud ja kõigepealt ma tahan kiita raportööri väga ulatusliku sissejuhatuse eest ja ettepanekute eest või vähemasti lähenemisviiside eest, mis minu silmis on täiesti õiged ja tegemist on ju väga keerulise teemaga, aga ma pean alustama küsimusest, et mis asi see radikaliseerumine siis on. me räägime sellest, eh, jah, kõik räägivad sellest, aga mida ikkagi selle mõiste all silmas peetakse, kas me peame silmas inimesi, kes käituvad eh, ebatavaliselt, normides, eira-, norme eirates, mitte nii nagu teised inimesed või on tegemist eh, nende poliitiliste auahnusega või usuliste erimeelsustega või eks-, ekstremistidega teatud eh, usu raames Need on kõik erinevad asjad ja kui me vaatame väljaspoole Euroopa Liitu, siis radikaalne käitumine mõnedes Lähis-Ida riikides leiavad aset nii, et ühe usulahu sees ollakse vaenujalal ja pannakse toime vägivallaakte üksteise vastu. nii et, et jah, minnakse võitlema selle eest, millesse usutakse, on jah, põhjus, aga kui nad siis naasevad, kaotanud oma illusioonid, e, võib-olla siis radikalism on endiselt e, alles ja nad on valmis vägivallaakte toime panema. siin viidati öö, e, mm, usulahkudele varem kui mina olin minister, keelasin sisse tulla Ühendkuningriiki isikutel, kellel olid selline usulahu eh, praktikad, mis väga suurt ohtu kujutasid ennast. Eh, juba kaheksakümnendal, üheksakümnendatel aastatel me nägime, et noored radikaliseeruvad ja siis meil õnnestus seda kammitseda, seda protsessi, sest eh, me panime rõhku haridusele ja väga palju muutsime ka rahastamist ja saime ära hoida selle, et noored sellisele teele asuvad, aga veel kiired märkused juurde. jah, me üritame läbi lõigata eh, kuritegelike või terroristlike organisatsioonide rahastamiskanalid ja kindlasti on vaja infot paremini vahetada liikmesriikide vahel. mind alati paneb muretsema see, et kasulikku informatsiooni ei vaheta liikmesriigid omavahel, seda tuleb teha ja Euroopa Liidu PNR-i direktiivist oleks abi, aga ma ei hakka sellel pikemalt peatuma ja ma arvan, et äh, olemasolevaid meetmed äh, juba tuleb edasi arendada ja kunagi ei saa eeldada, et äh, kõik on, kõiges on süüdi internet. ei, internet annab oma panuse, aga noh, ma olen paar korda kuulnud hiljuti, need, kes Ühendkuningriigist läksid võitlema, samas perekonnad, kes jäid maha, on seisukohal, et radikaliseerumine on ikkagi toimunud näost näkku põhjustel ja mitte interneti tõttu. arvame, et interneti läbilõikamine eh, meil kõik probleemid lahendab. nii et igatahes tegemist on suurepärase raportööriga ja ma, raportiga ja ma kiidan selle algatuse eest. ma arvan, et ka väljaspool meie maja tuntakse suurt huvi selle raporti vastu Äh, üks probleem, et äh, meil võib-olla ei õnnestu järgmist raportit äh, hakata käsitlema, mis on minu oma, kui me lühemalt ei tee. aga nüüd ALDE. Intentar llegar a esos dos minutos y no pasarme. En el primer lugar tenemos que agradecer a la ponente el compromiso y el aitäh, ma üritan oma ajast kinni pidada ma kõigepealt tahaksin tänada raportööri tehtud jõupingutuste eest ja selle raporti koostamise eest ja ma tahaksin tänada teid äh, ka selle eest, et te viitate siin sellisele üleüldisele strateegiale, nii nagu komisjon on tahtnud. ja kui me vaatame kõiki neid punkte siin äh, raportis, siis peaks pealkirja muutma, me peaksime äh, Äh, rääkima siin ennetamisest ja repressiivsetest äh, meetmetest. kas äh, me siis paneme siia sisse ka repressiivsed meetmed või võtame lihtsalt mõned lõigud siit ära? mina tahaksin komisjonile saata väga selge sõnumi ja öelgem siis komisjonile, et mis puudutab tegevusi, selle terrorismivastase võitluse strateegias ja demokraatia kaitsemiseks tuleb äh, tegutseda globaalsel tasandil. kui me tegeleme ainult äh, radikaliseerimise ja värbamise ennetustööga, äh, siis sellest ei piisu, piisa, aga me peame tegema seda, et pealkiri ja sisu oleksid omavahel vastuolus. mina ei taha öelda, et tuleks teha ühte või ainult teist, aga me peame, tahan seda öelda, et pealkiri ja sisu peavad olema kooskõlas meie tahame, et meil oleks selline globaalne strateegia, sest ainult niimoodi tegutsedes saame me lõpetada või siis vähemalt neutraliseerida sellist väga rasket fenomeni, mis meid ähvardab siin kahekümne esimesel sajandil, nagu on radikaliseeriv, nii et siis preventsioon äh,, siis haavatavate ja, ja riskirühmade kaasamise küsimused, lõimimise küsimused ning ka sotsiaalne vastus radikaliseerimisele. siin on veel üht-teist ütelda, aga ma üritan jääda kahe minuti piiridesse. me ei ole veel piisavalt tegelenud deradikaliseerimise küsimustega strateegia ja võrgustik peavad omama teistsugust tähendust võrreldes sellega, mis me oleme siiamaani teinud see strateegia, mis tegeleb nende küsimustega, ei oma piisavalt rahastust, me tahame, me oleme siiamaani ainult parimaid tavasid vahetanud, aga me ei ole tegelikult äh, teinud kümnendikugi sellest, mida me saaksime teha. ning äh, siin selles raportis ei ole see üldse ka kõige olulisem osa, see osa, kus räägitakse selgesõnaliselt äh, ennetustööst ja deradikaliseerimisest, on selline, mida tuleks arendada kaugemale või süv-, minema süvitsi rohkem või siis peaksime komisjonile edastama järgmise küsimuse või sõnumi. kas eh, rahastamisest piisab? ei piisa, meil on vaja tegema, teha rohkemat kui ainult parimate tavade registri loomine ja paremate tavade vahetamine. me peame olema ambitsioonikamad, kui me tahame, et need eesmärgid, mida kirjeldas äh, proua Tati äh, oma raportis, ka ellu äh, saaksid viidud. mulle tundub, et see instrument ei ole veel eriti Äh, hästi arendatud äh, võrreldes politsei koostööga, seal meil on päris palju kogemusi, aga äh, deradikaliseerimise osas on vaja rohkemat teha. aitäh. Barbara Spinelli, palun. kas mul on kaks või kolm minutit? Barbara, igaüks ju räägib isegi kauem kui proua Taati, nii et ähm, kallid kolleegid, asi on selles, tegemist on väga olulise teemaga, nii et äh, te teate, et teil on suur huvi selle vastu ja teil on palju teadmisi, nii et ma ei süüdista teid selles, et te kauem räägite, aga me peame ka hääletama. nii et palun, kui te saaksite käituda distsiplineeritult, see oleks hea, meil on võimalik, võimalik veel te, äh, muudatusettepanekuid äh, teha, nii et ähm, aga võtke eeskuju proua Tatist, palun aitäh, ma kõigepealt tahaksin tänada Rashida Tatid äh, raporti eest, sest ta on väga süvitsi läinud sellega, ta on seda analüüsinud väga hoolikalt, eriti just mõningaid olulisi punkte, mis on minu arvates väga olulised, ohvritega kontaktid, äh, vabaühenduste panus ning äh, kodanikuühiskonna osalemine, osalus ja ka ennetustöö ja repressiivsed meetmed. siinkohal tõstatuvad minul mõningad kõhklused ja mul on mõningad parandusettepanekud. kõhklused ja kahtlused puudutavad sellist üldist ülesehitust ja pealkirja. pealkiri on vastuolus selle esialgse ettepanekuga ennetustöö osas ja lahendus oleks ühendada kaks asja omavahel. nii et meil oleks lõpuks selline ennetav represseerimine. see on äh, natukene hirmuäratavam, kui me tuletame meelde sellist filmi nagu Minority Report radikaliseerumine vanglates. mul on mõningaid kõhklusi selles osas, et äh, luuakse selline segregeerimine või vanglate sees, et luuakse seal äh, getos, eraldi getod, äh, ma tunnen tegelikkust ähm, Itaalias väga hästi, seal tegeletakse niimoodi maffia pealikutega, aga ma ei tea, kas see on, meil on võimalik seda kasutada siinkohal, et selline potentsiaalsed terroristid saaks kuidagi eraldatud teistest, kui nad ei ole veel mingisuguseid kuritegusid toime äh, pannud ja radikaliseerumine interneti teel, ka siin on mul murepunkte, mida ma tahaksin teiega jagada. ma leian, et interneti kontrollimine on äh, selline väga okkaline tee või vastuoluline küsimus ja teie määratlete siin sellist äh, interneti kui äh, sellist virtuaalset terroristide värbamisvälja Umberto Eco ütles paar päeva tagasi, et internet on idiootide ähm, võitlusväli või võitlustander, nii et ähm, teine punkt äh, puudutab haridust ja kaasatust ja ma leian, et on ülioluline ja äärmiselt huvitav see, mida te ütlete äh, islamiusu kohta ma leian, et meil on vaja imaame koolitada hästi, tõeliselt ja me peame ka suunama siis nende tööd vanglates ning äh, broneeringu info osas mina ja meie fraktsioon on äh, selle vastu, et selline asi toimuks ja ma tahaksin lõpetada koostöö USA-ga ja Pärsia lahe riikidega ja rahavoogude küsimus. koostöö USA-ga on äh, midagi, tuletage meelde, et võitlus terrorismi vastu USA-s on läbi kukkunud väga suurejooneliselt ja koostöö Pärsia lahe riikidega on äärmiselt ohtlik minu arvates, võttes arvesse rahastamisvooge, mis sealt läheb ISISele. ja tuletan meelde ISISe puhul seda, et ISISt rahastati alguses ka Ameerikast, aitäh. aitäh, Barbara, sa said kõik oma mõtted meile edastatud, väga hea. ja variraportööridest viimane, Jean Lambers, palun, Roheliste poolt aitäh, ka mina tahaksin tänada raportööri raporti koostamise eest, see annab meile väga palju kasulikke punkte ja mõtteainet ja kaheksas punkt, mis puudutab seda konteksti, mida vaadata, põhiõigused ja kodanikuvabadused nimelt. mul on ka küsimus umbes samamoodi, nagu oli Timotil määratluse puhul me kõik arvame, et me teame, mida me mõtleme sõna radika-, radikaal äh, all, aga kuna meil on kõigil üsna radikaalsed äh, poliitilised seisukohad, siis me peame siin äh, tooma välja väga selge seose ja võttes arvesse selle teema tundlikkust, peaks kõik olema väga selge, et siin ei saa nagu piirduda ühe usuvooluga või ühe religiooni, kui me vaatame seda, mis toimub Venemaa ja Ukraina piiril, siis ka siin võib öelda, et Euroopa võitlejad, välisvõitlejad on ka seal ähm, äh, kaasatud eri pooltel. nii et me ei kui me ei ole selgesõnalised, siis on oht selles, et äh, tekivad kõhklused ja kahtlused äh, meie kogukondades teatud rühmitustel. ja mis puudutab interneti küsimust, siis siinkohal ma, me tuleme välja muudatusettepanekutega, me tahaksime rõhutada õigusriigi küsimust, võttes arvesse parlamendis toimunud arutelusid eelneva ametiaja jooksul ja interneti kontrolli küsimusi samuti. ja samuti üks väga oluline punkt äh, hariduse osas, äh, kuidas äh, lõimumine ja kriitiline mõistmine, mõtlemine võiks olla arendatud, see on minu arvates äärmiselt oluline ennetustööd silmas pidades. ma olen nõus kuue kolleegiga, et me võtame broneeringu info koha pealt, ei pea meie seisukoht olema ju radikaliseerimise ennetustööga olema seotud ja Anna Gomes rääkis ühest punktist välisvõitlejatest, lisaks määratlusele geograafilisest äh, seisukohast. me ei peaks ju eeldama, mina tahaksin teada, kas need on kõik üht, üks ja seesama, et kui keegi Kobanees toetab äh, kurde, kas see on sama, kui ta võitleb ISISe ridades ja samuti äh, tahaksime natukene minna süvitsi selles osas, et meil on vaja tagasisaatmise osa pealt äh, ja me peame siin kasutama teistsugust keelekasutust, et me ei piirduks ainult äh, äh, araabia koha, keele koha pealt ja meil on vaja ka soolist tasakaalu siin võib-olla käsitleda, aga alustuseks on see väga hea raport. aitäh, Jean! Kristiin Revo-Dalam, palun aitäh, härra esimees, ma tahaksin tänada raportööri selle projekti eest, mis tõstatab mõningaid olulisi küsimusi, see tuleb välja soovitustega ja mis tegeleb radikaliseerimise ennetustööga. see tekst eh, tahab rõhutada seda, milline peaks olema Euroopa Liidu lisandväärtus radikaliseerimisega võitlemiseks ja kuidas välisvõitlejatega tegeleda. siin räägitakse radikaliseerimise mõningatest aspektidest, mida ei ole eriti hästi süvitsi jälgitud ja mille puhul mina tulen välja muudatusettepanekute, eriti just põhjuste, miks ollakse radikaliseeritud. peaksime näitama, et tegemist ei ole ühtse probleemiga isikud, kes eh, läheb, kes radikaliseerivad, eh, ei tee seda mitte religiooni pärast, vaid asi on pigem ühiskondlikes probleemides ning teine väga oluline punkt on siin, et siin on väga huvitavaid punkte tekstis, meil peaks olema siis äh, internet kui selline platvorm, kust jälgida neid radikaliseerunud äh, sõnumite esit-, esitamist, me peame äh, vaatama, et sallituse ja sallivuse põhimõtted oleksid jälgitud ning ennetustöö ja preventsioon äh, radikaliseerumisega võitlemiseks äh, peaks tähendama seda, et me saaksime need isikud, kes äh, on haavatavad, ka ühiskonda tagasi tuua. deradikaliseerimine peaks käima kõigepealt äh, hariduse kaudu, noored peavad olema autonoomsed, me peame ka tegelema sellega, et emantsipatsioon oleks ähm, laiemalt levinud, aitäh! aitäh, Kristiin, aitäh, et tegid lühidalt, kõigepealt Gerald Depree, palun! Euh, aitäh, härra esimees, ma olen nõus kõigi nendega, kes kiitsid proua Tati tööd ja ma ei hakka siia rohkem kiidusõnu lisama, sest selle kohta, temaga, tal on juba väga palju kiidusõnu öeldud. Eh, proua Tati eh, on natukene komisjoni osas liiga range või karm minu arvates, eriti eh, kui ta ütleb, et meil on vaja väga kiiresti strateegia välja töötada, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast on juba pärit dokument, mis käsitleb seda teemat, mis on tulnud komisjonist ning äh, me peame lihtsalt selle ajakohastama, selle dokumendi. siin on mõningad faktipunktid, mis samuti peaksid olema ajakohastatud, me ei tohiks äh, rääkida siin äh, internetist, esimesest juulist Interpolis on teatud tegevused juba paika pandud ning ka siin tuleb ajakohastamist teha. ning kolmandaks, ähm, tsentraliseeritud võimekus ja siseriiklik võimekus ja nendevaheline seos interneti puhul, te ütlete, iga liikmesriik peab panema paika isikud, kes sisu kontrollima hakkab kodu, igasugustel kodulehekülgedel. ma leian küll, et meil oleks võimalik parandada oma tegevust, kui Europolis selline tegevus oleks olemas, aga kuidas panna paika need tingimused, mille abil seda kõike tehakse sellepärast et kui meil on üks meeskond Saksamaal, kes siis hakkab vaatama seda, mis Luksemburgis toimub või Rootsis või Saksamaal või Austrias ja, ja Prantsusmaal jälgitakse samuti teisi riike, siis kogemused näitavad meile, et kodulehekülgede sisu puhul Ehm, Europol eh, tegutseb äärmiselt kiiresti, ehm, palju kiiremini, kui riigid ise suuksid, suudaksid seda teha. lisaks siin on mõned punktid, mis on väga tundlikud teemad ja mille puhul peaks sõnastuse üle vaatama, üheksas punkt, te räägite sanktsioonidest, äh, karistusseadustikust, minu arvates sõnastus ei ole siin õige, sellepärast et äh, kui keegi ei tegutse, siis ei saa karistust äh, seadustikku kasutada Ehm, seega siin on vastuolud ja faktilised äh, punktid äh, juriidilises küsimuses tuleks need üle vaadata. kahekümne esimene broneeringu infot puudutav punkt, mul on kaks mõtet selle kohta. mulle tundub, et äh, selles raportis on midagi, millest tuleb kindlasti rääkida, tuleb rääkida nendest, kellega ei me peame võitlema siis islamofoobia ja diskrimineerimise vastu ja see on meie peamine peamine mm, siis relv radikaliseerimise vastu ja terrorismi vastases võitluses ning meil on Euroopa Liidu eesmärk peab olema see, et me loome tingimused, mille abil siis Daeshi jõud väheneks. aitäh! aitäh. ja nüüd saab Toomas Tšitovski järgmisena sõna, palun. aitäh, esimees. ma tõesti äh, hindan äh, seda, et ähm, me peame ajale ka selle arutelu juures tähelepanu pöörama ja seetõttu üritan teha lühidalt. ma tervitan seda raportit, tegemist on tõesti väga põhjaliku ülevaatega Äh, seda on tõesti väga tore äh, lugeda ja meie komisjon on tõesti teile, proua Tati, väga tänulik selle raporti eest. Äh, mulle meeldib, et siin rõhutatakse koolide ja haridussüsteemi rolli, aga me peaksime veelgi rohkem rõhutama perekonna ja kogukonna rolli. asi ei ole ainult koolides, aga oluline on see, mida kooliväliselt tehakse, kuidas vaba aega veedetakse Äh, näiteks kas või äh, võitluskunstidega tegelemine, mina olen aastaid nendega tegelenud ja ma tahtsin, äh, ma tegin seda selleks, et õppida kaitsma neid, kes on nõrgemad ja tahtsin elada eetilist elu ja ma arvan, et see on midagi, mida me peaksime rõhutama. ja veel üks asi, mida tahaksin mainida mul on väga hea meel selle üle, et proua Tati ei karda broneeringu infost kõnelda. mina isiklikult leian, et broneeringu info on äärmiselt oluline element võitluses radikaliseerumise ja terrorismiga. nii et, et edu, ma tõesti avaldan tunnustust proua Tatile tema julguse eest. aitäh, Tomas. Birgit Sippel järgmisena, palun. aitäh kõigepealt äh, tahaksin ma avaldada äh, tänu raportöörile ja samas äh, tahaksin küsida, millest me kõneleme, sellepärast et kui ma seda teksti lugesin, siis ma olin pisut segaduses. kas me räägime terro-, siin terrorismivastasest võitlusest või radikaliseerumise ärahoidmisest, mõlemad teemad on omavahel seotud aga kindlasti ei ole tegu ühe ja sama asjaga, nii et, et kui me räägime broneeringu infost, siis see on äh, seotud terrorismivastase võitlusega, mitte radikaliseerumise ärahoidmisega, nii et, et me peaksime siiski ütlema selgelt, millest me räägime ja mulle meeldiks, kui me siin raportis räägiksime radikaliseerumise ärahoidmiseks, sest et parlamendis me juba oleme võtnud vastu terrorismivastase võitluse alase resolutsiooni kui asi puudutab olukorda vanglates, siis me tõesti oleme nõus sellega, et seal toimub radikaliseerumine, aga ei piisa ainult sellest, et me peaksime vanglatesse saatma kvalifitseeritud imaame üks põhjus, miks inimesi Euroopa vanglates väga kerge radikaliseerida, on see kahetsusväärne olukord, et Äh, paljud meie vanglad on lihtsalt ülerahvastatud, et äh, vanglatel pole piisavalt personali, personal on tihtipeale halvasti kvalifitseeritud, nii et, et ei ole mingit mõtet saata imaame sellistesse vanglatesse, kus olukord on lihtsalt äh, niivõrd meeleheitlik, et inimesed on valmis järgima uhkeid ideesid, mis pakuvad neile pärast vanglat paremat elu siis internet, kas internet on ikkagi see põhjus, miks inimesed radikaliseeruvad? see ei toimu küll alati, aga ma olen Timofei Kirkhoppiga nõus. internet on üks vahend, mis annab inimestele häid suuniseid ja radikaliseerumise vallas annab ta inimestele halbu suuniseid aga äh, mitte internetist ei äh, saa inimesed tõuget aktiivseks radikaliseerumiseks. Äh, selleks, et inimene radikaliseeruks, on vaja ka kedagi, kes inimest toetab, tagant õhutab ja räägib sellest, mis inimest ees ootab. ning minu viimane märkus puudutab karikatuure, mis Äh, tekitavad äh, vägivalda. jällegi, äh, mitte karikatuurid ei tekita vägivalda, vaid poliitilised rühmitused, kes neid karikatuure väärkasutavad oma poliitiliste ideede huvides, nad kasutavad neid karikatuure selleks, et inimesi eksiteele viia, süüdi ei ole karikatuurid ise ning mina olen tõesti sellise olukorra vastu, kus meie Euroopa Liidus Äh, tõesti näeme asju läbi teatud äh, prisma ainult, äh, oi, ma ei saa seda teha, sest see võib soosida mõnda äärmuslikku rühmitust. meie oleme manner, kus valitseb sõnavabadus ja väljendusvabadus ning ma arvan, et reaktsioon radikaliseerumisele ja terrorismile ei saa olla see, et me oma vabadusi piirame, me peame vabadustele kindlaks jääma ja võistlema radikaliseerumise äh, Äh, tõeliste põhjustega äh, ja me peame olema väga ausad ja asjad julmalt välja ütlema, et osalt on süüdi ka meie enda poliitika teatud valdkondades. aitäh ja Marju Lauristin järgmisena. aitäh, äh, ka mina jätkaksin sealt, kus Birgit lõpetas ja sealt, kus Timothy samuti lõpetas, on tõepoolest ilmselge, et internet võimendab neid asju, mis meil ühiskonnas on, aga Äh, siin on ka teatud oht peidus. kui me hakkame äh, piiranguid äh, kehtestama internetile, siis tegelikult pärsime ka teise poole tegevust ja me tegelikult niimoodi võimendame konflikte. iga samm internetis on avalik samm ja see tekitab emotsioone mõlemal poolel. siis veel üks asi me räägime nõndanimetatud ebaseaduslikust sisust, see on ka jällegi selline ohtlik sõnastus. me nõuame, et internetiplatvormid äh, teostaks tsensuuri, aga see on ju vastupidine sellele, mida me vaba meedia, vaba ühiskonna puhul soovime. Äh, meil oleks vaja mingeid juriidilisi otsuseid, miks see sisu on ebaseaduslik, me lihtsalt ei saa tugineda siin suvalisele arvamusele, selleks on vaja kohtuotsust ja siit jõuamegi kahe erineva asjani, üks on, on äh, siis äh, kontrollimine politsei või mõne muu õiguskaitseorgani poolt äh, ja siis juba avasta-, et avastada selline sisu, mis seaduse alusel on ebaseaduslik, näiteks sisu, kus kutsutakse kedagi tapma või nõnda edasi, ja siis võiks olla veel selline sotsiaalne kontroll seda teeksid iseregulatsiooni asutused, vabaühendused, ühiskond ise ja seda tuleks tõhustada ja parandada ja, ja nii-öelda vastulood, vastudiskursused, neid võiks samuti arendada nende inimeste poolt. ning ma arvan, et see on midagi, mida me peame toetama ja sellest siin raportis väga ei kõnelda, aitäh. aitäh, Mauro, Marju ja komisjon äh, on tõesti ka väga põnev, põnevil. Äh, ma paluksin, et komisjoni poole pealt teeksite tõesti samuti väga äh, Äh, lühidalt äh, me rääkisime siin ka sellest, et me ootame radikalise-, kardame radikaliseerunud Euroopa kodanike tagasipöördumist. Äh, ma arvan, et Jean Lambert on minuga nõus ja minu enda koduriigis härra ja teistes riikides härra Debre viitas sellele üheks suureks pro probleemiks on see, et inimesed eh, uuesti radikaliseeruvad, eh, kui nad puutuvad kokku tagasi tulles eh, õigussüsteemiga, sest me peame tegema vahet inimeste vahel, kes tegelikult vajavad hoopis meditsiinilist abi. ja kas, ma ei tea, kas sellele rapor-, selles raportis tuleks vastavaid selliseid muudatusettepanekuid teha ja kas te oma raportis sellele üleüldse mingit kohta näete Äh, sest äh, tegemist on asjaga, mis kuulub, kuulub, kuulub liikmesriikide pädevusse. Äh, aga minu arvates radikaliseerumise puhul on see väga oluline teema, nii et, aga nüüd annaksin lühidalt sõna komisjonile ja siis annan võimaluse raportöörile asi kokku võtta. niisiis, kõigepealt annan sõna komisjonile. vabandust, kas teie soovisite ka sõna? vabandust, mul ei olnud teid kõnelejate nimekirjas, aga sellest ei ole midagi. Äh, annan sõna komisjonile, siis teile ja lõppkokkuvõttes äh, saab sõna äh, raportöör ka. niisiis, kõigepealt Euroopa Komisjon. aitäh, esimees, aitäh, et võimaldasite meil täna siin seda arutelu kuulata minu arvates on selline mõttevahetus tõesti väga kasulik, see aitab parandada koostööd ja vastatust, vastastikust mõistmist meie kahe institutsiooni vahel, nii et, et ma olen teile väga tänulik tahaksin tänada ka raportööri, tegemist on tõesti väga olulise raportiga väga olulisel teemal ja see raport on koostatud väga olulisel hetkel, arvestades seda, mis toimus Pariisis, Tunises ja praegu, kus me sellest asjast räägime, siseministrid just äh, arutavad Euroopa uut julgemustegevuskava, mille komisjon kaheteistkümnendal aprillil välja pakkus tõepoolest terve rida algatusi ja ettepanekuid äh, on juba tehtud ning meetmeid praegu arutatakse kui rääkida nüüd väga lühidalt, siis me jagame seda seisukohta, et radikaliseerumine on keeruline protsess eh, ning eh, see ei ole seotud konkreetse poliitilise süsteemi või filosoofiaga. Eh, Europol on väga selgel seisukohal, on viis peamist allikat või motivatsiooni, mis panevad inimesi radikaliseeruma. usk on üks nende seas, nii et, et ei maksa usku kuidagi eraldi välja tuua Äh, usk ise meie arvates äh, ei ole see peamine põhjus, äh, aga lihtsustatud tõlgendustes tihtipeale rõhutakse ainult res-, religioonile ja meie, meie arvates on oluline, et me analüüsiksime neid äh, radikaliseerumise põhjusi tõesti väga nüansseeritult, et me suudaksime neile ka paremini reageerida. Äh, kõneldes äh, ennetusest, siis nagu Prantsusmaal öeldakse, pehmete meetmetega reageerimine on kõige raskem äh, me räägime hariduspoliitikast, integratsioonipoliitikast, karistuspoliitikast, heade tavade vahetamisest, nende ter-, radikaliseerunud inimestega kokku puutuvatest inimestest eelkõige äh, äh, kõikide nende aspektidega tuleb tegeleda, meil on vaja tõesti nüansseeritult reageerida, tuleb reageerida kiiresti. Äh, niisiis jah, tõepoolest, me oleme välja pakkunud muudatusettepaneku, mis puudutab raamotsust, kus te terrorismi ter defineeritakse, et neid välisvõitlejaid ka paremini hõlmata jah, me oleme äh, kokku pannud ka terve rea soovitusi, äh, mida, mida teha radikaliseerumise vastu, seda tegime juba eelmisel aastal, meil on kuuepunktiline tegevuskava, millega äh, nõukogu eelmisel aastal heaks kiitis, ma ei hakka seda siin praegu üksikasjalikult seletama, mis puudutab Euroopa võrgustik, äh, mis on suunatud teadlikkuse tõstmisele. Äh, proua raportöör, jah, me toetame teie ähm, ettepanekut, me kordis, neljakordistame eelarvevahendeid, mis selleks tegevuseks on ette nähtud äh, ja me teeme koostööd tõesti tuhande viiesaja erineva assotsiatsiooni, vabaühenduse organisatsiooniga, mis päevast päeva äh, Äh, äh, teevad koostööd siis äh, vangivalvuritega, noorteorganisatsioonidega, ametiühingutega, nendega, kes tegutsevad just nimelt karistusasutustes ja tõesti puutuvad iga päev nende inimestega kokku. ja võib-olla meil oleks tõesti vaja ka interneti teel kättesaadavaks teha siis tõesti info nende parimate tavade kohta praegu meil on lihtsalt liikmesriigidel on võimalus lihtsalt infot paluda nende parimate tavade kohta ning äh, äärmiselt oluline äh, on, et poliitikud ja siis karistusasutustes töötajad äh, radikaliseerunutega tegelevad, ka infot vahetaksime, me tõesti kuts-, korraldame pidevalt kohtumisi ministritega, kuhu me kutsume ka siis nende organisatsioonide esindajad ja ma pean tunnistama, et tihtipeale meie seisukohad on üsna vastuolulised nii et, et äh, selliseid kontakte on meil rohkem vaja nii Euroopa tasandil, liikmesriikide tasandil, äh, äh, interneti osas jah, tõepoolest üheks suureks väljakutseks on säilitada internetivabadus, aga samas tuleb hoolitseda ka selle eest, et et teatud ähm, sisu sinna ei pääse, selleks miks me peaksime näiteks toetama, ütleme, äh, ajakirjade müüki, mis reklaamivad Al-Qaidat, äh, tänaval ma sellist ajakirju müüda, müüa ei luba, miks lubada samasugust sisu internetis? Ähm, jah, äh, ähm, tõepoolest Äh, me peame siin arvestama veel ka juriidilise äh, aspektiga, sest tõepoolest on sellist sisu, mis on ilmselgelt ebaseaduslik, äh, aga tegelikult demokraatlikus ühiskonnas ei tohi olla ju lihtsalt kuriteguga äärmuslikke mõtteid väljendada. probleemiks on selline, pigem selline hall ala. me peame vaatama, milline on Äh, selline interneti sisu, mis äh, internetiplatvormide kasutustingimustega vastuolus ja peaksime paluma teenusepakkujat just nimelt äh, sellise sisu kõrvaldavad. härra Depree kõneles sellest ja sellest, mida Europol teeb, mida peavad liikmesriigid ja mis puudutab nüüd lõpetuseks haridust, siis jah, meil on uus programm Erasmus noored ja kodakondsusprogrammi järglane, me oleme eraldanud miljardi eurot sellele programmile ja ja tahaksime just rohkem selliseid äh, programme, äh, mis on suunatud nimelt haridusele, ennetamisele, kriitilisele mõtlemisele, meedia äh, tõlgendamise oskusele, et suurendada siis kodanike vastupanuvõimet sellele terroristlikule propagandale ja mis puudutab terrorismi rahastamist, siis selles vallas ähm, tahaksime tulevikus välja pakkuda siis ühe varade külmutamise süsteemi Euroopa tasandil Äh, jutt on siis äh, sellistest terroristidest, kes on terroristideks kuulutatud ÜRO Julgeolekunõukogu poolt. Äh, niisiis väga lühidalt on tegemist tõesti raportiga, mis käsitleb mitmeid olulisi punkte, mille osas ka meie oleme aktiivselt tegutsenud ning me loodame, et koos teie toetusega saame tegutseda veelgi kiiremini, aitäh! aitäh! ja lõpetuseks annaksin sõna siis meie raportöörile Rashida Tatile. aitäh, lugupeetud esimees, jah, tõepoolest sõnavõtud ja ettepanekud olid väga mitmekesised. kõigepealt, härra esimees, te kõnelesite komparatiivsest lähenemisest, kvantitatiivsetest ja kvalitatiivsetest aspektidest seoses Ühendkuningriigiga Eh, jah, meil toimub Ühendkuningriigiga väga elav kogemuste vahetus, teil on eh, seal Ühendkuningriigis tõesti olnud igasuguseid eksperimente ja mis puudutab eh, teisi riike, siis koostööd tehakse väga hästi riigisiseselt, aga teiste riikidega see koostöö nii edukas ei ole, nii et, et oleks oluline, kui, kui see koostöö Äh, oleks äh, natukene tihedam ja ka poliitilistel põhjustel võib-olla mõned äh, omavalitsused ei taha teha koostööd suuremate organisatsioonidega, niisiis see on üks asi, millega peab tegelema, meil seisab ees veel väga palju tööd ja ma sain tänasest arutelust tõesti väga palju infot, nüüd on vaja kogu see info äh, läbi töötada. Äh, praegu meil on ka probleem selles, et äh, meil on küll olemas väga palju infot radikaliseerumise ja terrorismi kohta, aga ei ole eriti palju inimesi, kes suudaksid seda infot läbi töötada. Anna Koomese küsimus, jah, teil on täiesti õigus, me peame pöörama rohkem tähelepanu definitsioonidele Äh, kui ma oma raportit äh, koostasin, siis mul oli probleem, äh, kuidas defineerida täpselt radikaliseerumist, neid võitlejaid, kas nad on välisvõitlejad või ei. ja tegelikult inimene võib ka radikaliseeruda, ilma et temast saaks terrorist, inimene võiks olla ka äärmususklik, ilma et ta teeks midagi kriminaalset, nii et, et väga paljud asjad siin on sube-, subjektiivsed, aga meil ei maksa sellele teemale ka naiivselt läheneda Äh, nii et, et tõesti, ma loodan, et meil õnnestub tõesti leida hea definitsioon ja lõpuks ka väga hea lahendus. ja mis puudutab äh, äh, sõnastust, siis jah, me peame siin olema tõesti täpselt, me ei pea jälgima kõiki radikaliseerunud inimesi, aga me peame pöörama tähelepanu nendele radikaliseerijatele, kes tõesti on valmis minema kuritegelikule teele, nii et, et jah, selles vallas me peame veel palju ära tegema Äh, olen teiega nõus, äh, haridus on tõesti väga oluline, äh, mõned riigid on religiooni haridussüsteemi lülitanud, mõned mitte, jah, siin kolleegid kõnelesid ka islamofoobiast, tegelikult islam iseenesest ei ole probleemiks, vaid pigem usklik, see, kuidas usklikud islamid praktiseerivad, Eh, usk ise ei ole eh, probleemiks. Eh, just nimelt teatud usklikute viis oma usku pra-, praktiseerida, teha seda kri-, kriminaalsel moel on probleemiks nii et, et me peaksime tõesti hoidma ära selle, et osa meie kaasmaalasi või kaaskodanikke lihtsalt häbimärgistatakse sellepärast, et nad on teatud usku Äh, inimene võib olla täna ju tu-, tuumafüüsik või füüsik äh, ja kui ta on ka moslem, siis tal oleks väga raske tööd leida ju, nii et, et äh, ma arvan, et et see on tõesti probleem, millega me peaksime tegelema, ma tean, et paljud inimesed ei soovi sellest teemast kõnelda, mina arvan, et selleks peaks kõnelema, nii et olen proua Koomes sellega nõus, Saudi Araabia osas jah Äh, selle riigi kohta võib öelda, et tegemist on siiski äh, mõõduka riigiga, aga samas naistel ei ole seal näiteks autojuhtimise õigust, naised ja äh, alaealised, nende tegutsemise vabadus on piiratud, nii et, et siin on tegelikult väärtuste konflikt meie ühiskondade vahel jah, teatud äh, aspektides põhimõtete väärtuste osas võib-olla äh, võibki öelda, et Saudi Araabia on mõõdukas riik ja see, mis puudutab Iraagi võimude öeldud äh, jah, ka mina olen nendega kohtunud ja nad on öelnud, et jah, jutt on teie kodanikest nende võrrelvõitlejate puhul ja perekondade probleemid on tõesti äärmiselt oluline ja just nimelt, et meid Euroopa Komisjon siin toetaks, et me peaksime toetama neid peresid, Äh, kes on tõesti täielikus segaduses, sellepärast et nende lapsed on radikaliseerunud. Äh, nii et, et äh, kõikides nendes küsimustes olen muudatusettepanekutele avatud, härra Köökop, te rääkisin radikaliseerumise definitsioonist, jah, nagu ma ütlesin, inimene võib olla radikaliseerunud ilma, et ta oleks kurjategija, samuti inimene võib olla ka sügavalt usklik ilma selle, et ta oleks seetõttu kurjategija jah, me saame siin äh, leida tõesti loodetavasti sellise definitsiooni, mis on kõigile sobiv. ja tahaksin äh, rõhuda siin ka stati-, statistikale, nimelt moslemid on need, kes kannatavad sellise radikaliseerumise ja terrorismi läbi tegelikult kõige rohkem ja äh, siin räägiti ka väljakutsetest, mis haridussüsteemis ees seisavad, jah, tõepoolest tuletage meelde, härra Köökhoop, Äh, äh, me peame äh, ära kasutama kõiki neid vahendeid, mis on, peame seda tegema paremini kui siiamaani, teatud riikides meil on tõesti koostöö väga hea, aga on ka selliseid riike, kes ei ole valmis teiste riikidega koostööd tegema, sest nad leiavad, et tundlikku infot pole valmis, pole vaja edastada teistele riikidele, nii et, et meil oleks ka luureteenistuste vahel palju suuremat koostööd vaja Äh, internetist äh, kõneldi ka väga palju, ma ei öelnud, et kõik äh, on interneti süü, ma ütlesin, et internet on osaks radikaliseerumisest ning ma ütlesin, et internet on tõesti vahend, me ei saa lihtsalt silmi kinni pigada me, ärgem unustagem siiski, et on väga palju inimesi, kes on täielikult ühiskonnast ära lõigatud, istuvad päev läbi internetis ja külastavad just nimelt neid radikaliseeruvaid veebilehekülgi. Äh, äh, jah, äh, omamoodi selline, sellised videod, need radikaliseerivad veebilehed on justkui omamoodi Hollywood, nii et, et jah, Äh, tõepoolest nende jaoks, kui nad nendele islamistide veebilehtedele jõuavad, neil on niisugune tunne, nagu nad olekski Hollywoodi sattunud. nii et, et äh, kõik need äh, raportis käsitletud teemad on äärmiselt olulised, kõigis nendes küsimustes on meil vaja midagi Euroopa tasandil välja töötada, sellepärast et kui meil ei ole Euroopa tasandil lähenemist, siis me midagi ka ei saavuta, mis puudutab nüüd parimate kogemuste vahetamist, siis jah Äh, äh, äh, asjad võib-olla väga hästi ei ole edenenud, aga, aga siiski selliseid häid toimimistavasid meil on ja me peaksime neid rohkem levitama Euroopa tasandil. proua Spinelli kõneles sellest, et ta suhtub suhteliselt kõhklevalt igasugustesse repressioonidesse, sellest, et Äh, radikaliseerumine vanglates, et kui me keskendume liigselt äh, vanglatele, äh, siis võib olukord muutuda veelgi tõsusemaks, siis ma ei ole sellega täiesti nõus. Itaalias ja ka, ka Prantsusmaal äh, Äh, oli terroristlikke rühmitusi äh, varem palju rohkem, näiteks meil Prantsusmaal oli baskid terroristid, Korsika äh, terroristid ja oma ja sellised terroristlikud rühmitused olid, tegutsesid üsna isoliseeritult. Nad olid seotud teatud paikadega, teatud hoonetega, aga nüüd Äh, on äh, terrorism, terroristide käitumine tõesti äh, muutunud ja meil on tõesti vaja palju rohkem infot selleks, et radikaliseerumist kindlaks teha, et märgata muutusi inimeste käitumises ähm, ning tõesti ennetamine on äärmiselt oluline ja me, kõnelejal puudub mikrofon me, me ei saa hakata siin äh, kõiki äh, segregeerima, ma saan öelda, et me, me ei saa hakata äh, me peame võib-olla inimesi jälgima palju individualiseerutamas neid inimesi, kes on radikaliseerunud. Prantsusmaal meil viidi läbi üks eksperiment Äh, nimelt inimesi vanglatesse isoleeritud, vaid äh, nende lihtsalt äh, parandati järelevalvet nende üle. jah, tahaksin vastata veel mõnedele küsimustele, mis mulle esitati seoses imaamidega. probleem ei ole tegelikult imaamides, sellepärast et need, kes radikaliseeruvad, ega need imaame ei kuula, nende arvates on imaamid, kes radikaliseerumise vastu räägivad, lihtsalt halvad moslemid. niisiis, kui inimesed on juba äh, Äh, radikaliseeruvad, äh, siis äh, siin on jällegi tegemist inimestega, kes enamasti ei räägi araabia keelt. Mm, nii et, et võib-olla jah, tõesti oleks vaja imaame mm, koolitada proua Spinelli ähm, Ehm, ma arvan, et me peame kogu sellele temaatikale, mis puudutab broneeringute infot, samuti lähenema nüansseeritumalt ja ärgem unustagem siin ka andmekaitse aspekti. see on tõesti oluline teema ja äh, selles aspektis on mul terve rida küsimusi nii et, et arutelud selles küsimuses pole veel sugugi lõppenud eh, ja me peame kõikidele asjadele lähenema realistlikult ja loodetavasti leiame kompromissi. proua Lambert, radikaliseerumise definitsioon, eh, teil on tõepoolest õigus, eh, sest et me ei saa marginaliseerida siin teatud kogukonda või teatud usku. <laughs> niisiis Äh, see on tõepoolest äh, ja see just nimelt seetõttu me peamegi leidma sellise definitsiooni, äh, mis võimaldaks meil leida ka tõhusad lahendused ja olen nõus sellega, mida ma ütlesin oma raporti sissejuhatuses, et definitsioonide küsimus on tõsine küsimus, me, sest muidu me ei saavuta selle raportiga mitte midagi nüüd häbimärgistamise vastu võitlemine, selles osas olen teiega täiesti nõus, olen täiesti nõus selle kohta, mis öeldi islamofoobia teemal, tegemist on tõesti äärmiselt olulise teemaga. Äh, haridus on osa ennetusest, äh, jah, see on tõepoolest nii ning äh, need, kes tagasi tulevad, ka nendega tuleb tegeleda ja neid ei pea kohtlema ainult kohtusüsteem, sest et paljud, kes tagasi tulevad, mõned, kes tagasi tulevad, ei ole tegelikult toime pannud mitte mingeid kuritegusid aga nendega tuleb tegeleda, sest nad on läbi elanud traumasid ja eh, meie oma fraktsioonis, eh, mõned minu fraktsiooni liikmed Prantsusmaal on seisukohal, et me ei tohiks nendel inimestel üldse lubada tagasi tulla, see tuleks ära keelata, mina olen selle vastu. Eh, see ei ole hea nendele inimestele, see ei ole hea nende perekondadele, kui nad üldse tagasi ei tule. nüüd äh, Te rääkisite ka siin sellest, et me peame pöörama tähelepanu radikaliseerumise põhjustele ja mitte asju üle politiseeruma. Äh, äh, ei saa öelda, et põhjused on alati sotsiaalsed, mina olen olnud äh, ka kohtunik ja kohtunikuna ma pean käituma realistina Äh, tegemist on inimestega, kes toim-, panevad toime terrorismiakte lääne ühiskonna vastu ja selliseid inimesi tuleb karistada, aga me ei saa öelda, et äh, nad on radikaliseerunud ainult sotsiaalsetel põhjustel, jah, me peame pöörama tähelepanu nende inimeste haridusele, toetama neie perekondi, see kõik aitab kaasa deradikaliseerumisele, aga äh, karistavad meetmed on tõesti vajalikud nende inimeste kohta puhul, kes on kuritegesid toime pannud Äh, jah, karistusseadustik on tõesti ähm, represseeriv, aga samas on sellel ka heidutav ja ennetav mõju. Äh, äh, jah, täpselt ähm, nagu võitlus islamofoobiagagi. niisiis ma olen nõus komisjoniga tihtipoole, tihtipeale Eh, jah, eh, meie arutelud jäävad ainult põhimõtete tasandile ja ma loodan, et seekord komisjon siiski ei peatu põhimõtetega, vaid ta üritab ka ellu rakendada need põhimõtted, see on meie kõigi jaoks eh, palju parem. ja Europoli osas olen teiega täiesti nõus, teil on õigus, Europol võiks tegutseda ja sellega seoses esitati veel üks küsimus et tegu, kas tegu on tsensuuriga, ei ole, sest et kui tegemist on eh, illegaalse sisuga, siis ei ole ju mingi tsensuur, selline sisu ongi keelatud. Eh, nii et, et me ei saa seda kuidagi nimetada tsensuuriks, me peame ära keelama ja kõrvaldama sellise sisu, mis on ebaseaduslik Äh, see on äh, täiesti äh, normaalne käitumine õigusriigis ja õigusriigis on inimestel võimalus ka oma õiguste kaitseks ju kohtusse pöörduda. niisiis internetis sisu puhul tuleb otsustada, kas asi on seaduslik või mitte. siin ei saa rääkida mingitest moraalsetest hinnangutest. härra Debre, te ütlesite, et kari, karistustega ei tohiks üle pingutada aga kui äh, mingi sisu põhjustab näiteks kellegi surma, kas te siis tahate, et see mingeid äh, sanktsioone ei, ei äh, järgneks, nii et, et ma arvan, et jah, paljudes aspektides ma saaksin oma raporti sõnastust veelgi parandada. Euh, euh, jah, tõepoolest esimees sekkub, ma ei tahaks küll teid katkestada, kõneleja ütleb, et ta kohe-kohe lõpetab Eh, jah, eh, islamofoobia ko-, eh, proua Tati, te ei pidanud vastama igaühele väga põhjalikult. jah, see oli minu, minu süü, jah, ma tean, et paljud kolleegid koostasid muudatusettepanekuid ja rääkisid nendest üksikasjalikult, aga tore, et te kõik kirja panite ja üritate kõigile vastama, aga te ei pidanud seda tegema nii et, et äh, üritage asi kokku võtta. jah, lõpetan siis äh, kõneldes äh, komisjoni esindajaga, äh, kes ütles, et meil on vaja läheneda asjale väga nüansseeritult ja seda ma oma raportis üritangi teha ning mul on väga hea meel, et rahalised vahendid on suurenenud ja Äh, väga tore on see, et ka internetisektor on kaasatud ja tõesti oluline on, et me ainult asjadest ei räägiks, et me vaid ka tegutseks ja, ja teod on paremad kui sõnad ning äh, jah, see, mis sellest hallist äh, tsoonist räägitakse, siis jah, Äh, internetis on need hallid alad äh, olemas ja äh, neid peaks olema võimalik kaardistada, täna me seda paraku ei tee, nii et, et oleks vaja, et me tegutseksime ning ja terrorismi rahastamine, siin on üks oluline nüanss, millele juhtis tähelepanu ka proua Gomes, me peaksime külmutama terroristide varas ja me peame pöörama tähelepanu ka nendele riikidele, kes võib-olla rahastavad koole ja organisatsioone, aga see ei ole seesama asi. nii et, et praegu selles vallas mitte midagi ei tehta ja ma loodan, et komisjon selle teemaga siiski tegutseb. ning viimane punkt, haridus, Erasmus, väljaõpe, aga need noored, keda see probleem puudutab ei ole neil sellistele asjadele juurdepääs, Erasmus eh, on tõesti eh, kättesaadav ainult väga priviligeeritud kooliõpilastele. niisiis eh, oluline oleks, et haridus ja koolitus oleks kättesaadav ka nendele noortele, kes on siis pärit keskklassist või alamklassidest ja see oleks tõesti kooskõlas nende väärtusega, mida me siin Euroopas kaitseme ja meie solidaarsusega, aitäh! That... suur tänu, proua Tati! ma arvan, et see oli väga hea ulatuslik arutelu, mis meil aset leidis, väga palju kiitust kõlas eh,, oli ka muret eh,, väljendati selle üle, kuhu see raport välja viib ja eh, siin te üritasite ka vastuse anda ja nii need asjad peaksidki käima. kahekümne viies juuni on muudatuse tegemise lõpptähtaeg, ega see ei ole väga kaugel, nii et palun eh, teie, kes te soovisite, esitage selleks ajaks need muudatusettepanekud, et sünniks tõesti tähtis raport. jah, me tahame kell neli kakskümmend täpselt hääletama hakata, nii et me peame nüüd pisut eh, kokku suruma järgmise teema ja kuna see on minu raport, siis ma ise teen selle kokkusurumise ja teen kiiresti. aga see on võib-olla kõige rohkem edasi lükatud teema üldse meil. jah, ma väljend-, valmistusin väga-väga põhjalikult selleks teemaks ja võib-olla siis pean ka piirama sõnavõttu soovide arvu, et kell neli kakskümmend me saaksime hääletama asuda nii et sissejuhatuseks. jah, see on resolutsiooni ettepanek ja suuliselt esitada küsimused. aprillis möödunud aastal oli küsimus, eh, mis puudutas Euroopa Liidu kodanike lausjälgimist ja me otsustasime, et me hoiame sel teemal silma peal ja võtame selle jälle täiskogule käsitleda. ja fraktsioonid otsustasid, et saadavad nõukogule ja komisjonile täiskogul äh, suulised küsimused ja võtavad vastu ka resolutsiooni. nii et ma üritan nüüd nii kiiresti kui võimalik äh, tutvustada teile neid küsimusi ja ka resolutsiooni ja pärast seda väga lühidalt vahetame arvamusi. jah, nii kiiresti kui suudan, räägin teile peamisest resolutsiooni eelnõus. alustuseks, kallid kolleegid, te teate, et möödunud esmaspäeval eh, komisjonis oli eh, uuring, mis puudutab Eesti, Euroopa Liidu kodanike lausjälgimist ja ettepanek sündis märtsikuus kaks tuhat neliteist eh, Euroopa digitaalne habeaskorpus luua ja sel teemal on meil kuusteist kuulamist olnud, ekspertidega on arutatud asja USA-st ja Brasiiliast on eksperdid olnud meil ja otsustati, et hakkame siis edasi planeerima oma tegemisi, et need konkreetsed ettepanekud, mis meie oleme teinud ka meie koosseisu ajal kogu aeg oleks tähelepanu keskmes nüüd on meil see uurimise teine faas käsil ja komisjonil oli e, ülesanne e, asjaga tegeleda ja nüüd on ka muudatusettepanekuid võimalik esitada kahekümne üheksanda juunini keskpäevaks ja tähtis on, et meil oleks kõik võimalikult läbipaistev ja sellepärast me otsustasimegi asja nii korraldada pärast seda, kui möödunud aastal raport sel teemal vastu võtti, on toimunud mitmeid e, arenguid, Edward Snowdeni edasised lekitused, väga palju inimeste kujutusi, näotuvastust, telekomteenuste pakkujatelt informatsioon on rikutud, eraelu mm, puutumatust, ajakirjanike posti on tungitud ja muudki. ja rahvusvaheliselt nii Euroopa Liidus kui ka USA-s on seda teemat väga palju arutatud et kuidas siis hüvitada eh, Euroopa Liidu kodanikele see, kui nende eraelu puutumatus on kahjustatud. meie oma resolutsioonis räägime äh, peamistest meetmetest, mis välja on pakutud äh, Euroopa digitaal, digitaalse habeaskorpuse äh, teemal. kõigepealt safe harbor otsus. me palume, et see otsus peatatakse, praegu me palume, et komisjon meile Äh, annaks üksikasjad mm, äh, meie soovituste jätkutegevuse kohta. kolmteist soovitust me andsime komisjonile, aga vastust ei ole saanud, ootame endiselt ja ootame ka Euroopa Kohtu otsust Mats Remsi küsimuses. samuti andmekaitse õigusaktid, komisjon on üldise lähenemisviisi vastu võtnud Eh, selle andmekaitse määruse küsimuses. tahaks juhtida tähelepanu sellele, et parlament ei ole nõus ühegi õigusaktiga, eh, kus oleksid normid madalamad kui üheksakümne viienda aasta direktiivis ja teiseks nõukogu peab kokku leppima ka direktiivi eh, sätetes õiguskaitseorganite jaoks. nüüd see katus kokkulepe. pärast seda, kui raport vastu võeti, USA administratsioon oli nõus hüvitama Euroopa Liidu kodanikele tekkinud kahju, see oli meie peamine nõue. me tervitame seda, et ka kaks tuhat viisteist eh, kohtuliku hüvitamise akt on vastu võetud kongressis ja nüüd järelevalvest. me kutsume üles liikmesriikide eh, parlamente eh, teavitama meid, kuidas toimub äh, järelevalve ja meil toimus konverents mõned päevad tagasi, kahepäevane, kus me käsitlesime neid teemat, see oli väga delikaatne konverents ja esimest korda Saksamaa, Itaalia, Belgia äh, parlamendi esindajad olid kohu, kohal ja parlamendisaadikud rääkisid oma parimatest praktikatest järelevalve osas, meil ei ole siin küll pädevust, aga me saame koguda kokku parimat tegevuspraktikat liikmesriikidest. edasi IT-turve me näeme, et komisjon ei ole tegutsenud eh, vastuseks nendele soovitustele, mis me andsime, et suurendada IT-turvet ja online eraelu puutumatust. nüüd me oleme siin tihedat koostööd teinud eh, härra Valjaniga, asepresidentidega, volinikega ja eh, ITEK-i peadirektoraadilt ootame ka vastust. konverents on eh, tulemas, mis puudutab eh, online turbe tugevdamist õige pea. nii et tähtis on selline süstemaatiline jätkutegevus resolutsiooni mm, aspektides. nüüd jälle lekitajate kaitse, üks meie soovitusi viimasest mandaadist puudutas seda, me palusime, et komisjon uuriks võimalust luua kõikehõlmav Euroopa lekitajate kaitseprogramm, komisjon ei ole seda teinud, me palusime, et aasta kaks tuhat kuusteist lõpuks hiljemalt ilmuks teatis sel teemal. seitsmendaks, tehnilised arengud IT-firmades, siin me oleme käsitlenud ka krüpteerimist ja delokaliseerimise teemat. me teame, et paljud firmad on kuulutanud, et nad lõpetavad eh, krüpteerimise. ja nüüd hakkame lõppu jõudma. Eh, kui me vaatame, kuidas on lood Euroopa digitaalse habeaskorpuse elu rakendamisega, et meie soovitused ei ole sugugi täidetud liikmesriikides on arutatud seda teemat rohkem kunagi varem, et kuidas on ikkagi lood elu, elu, eraelu puutumatusega, aga samas konkreetseid meetmeid ei ole olnud. Äh, õiguskaitseorganid, luureametid, äh, seatud piirangud ei ole olnud vastavuses meie resolutsioonis nõutuga ja tähtis on, et meil oleksid instrumendid selleks, et aidata meid krüpteerimisega äh, ja muude turbeküsimustega. ma olen mures sellepärast, et meie resolutsiooniga on meil veel väga pikk tee maha käia. ja ma olen üsna provokatiivne olnud ja leian, et meil on resolutsioonis endiselt lünki ja siin ma annaksin sõna nendele saadikutele, kes on sel teemal silma peal hoidnud ja tahaksin seda, mida teie arvate, eriti seirerühma liikmete arvamus huvitab mind. härra Aksel Voss, palun suur tänu, härra esimees. jah, ma tahaksin ka võtta sõna resolutsiooni osas, aga siiski ma piirdun kuue punktiga. kõigepealt neljas lõige, mis seal kirjas on. ma arvan, et äh, siin on aeg edasi läinud, eile nõukogu äh, jõudis kokkuleppele andmekaitse küsimuses, nii et ma arvan, et aeg on nüüd ette läinud, nüüd see on juba vananenud, mis siin kirjas on, kuues lõige. Äh, jah, äh, üks aasta hiljem on olukord muutunud, äh, selline pakett, lähenemisviis nii ranga, rangelt ei ole enam vajalik. ma äh, algselt oli küll asi teisiti, aga nüüd ma enam nii neid asju siia kirja ei paneks, nagu on, ma arvan, et meil on vaja hoopis leebemat sõnastust siin, nüüd mis puudutab üheksas kuni kolmeteistkümnes lõige ja safe harbor otsus, siin ma leian, et me ei pea üle kordama seda, mida me ütlesime möödunud aastal selle kohta, vaid me peame ikkagi kohanema olukorra muutusega ja ütlema, et jah, me toetame läbirääkimisi, et komisjon neid peaks ja siis hindame saavutatud alternatiivide peale, kuidas seda safe harbor Eh, põhimõtet teisiti rakendada, et võib-olla turu asukoha põhimõte peaks aluseks olema ja kui see kõik ei toimi, eh, alles siis eh, nõudame peatamist, otsuse peatamist. nüüd lõige seitseteist. siin ma olen seisukohal, et liik-, liikmesriikide julgeolek kuulub ikkagi liikmesriikide pädevusse ja meil ei ole siin vaja selle kohta midagi kirja panna, sest see ei ole lihtsalt meie pädevuses nüüd kahekümnes lõige DFTP kohta. siin ma arvan endiselt, et juba möödunud aastal meil ei olnud mingeid teateid selle kohta, et siin oleks tegemist kuritarvitustega olnud ja seda ei peaks käsitlema nüüd e, lõige kakskümmend neli, siingi leian ma, puudub meil pädevus, et sellega tegeleda Euroopa Liidu tasandil ja kolmekümnes lõige siin ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et üks aasta on hea ajaline raamast, raamistik küll, aga ma arvan, et siiski sellega tuleks tegeleda siia ainult siis, kui asi on vajalik, aga mitte lihtsalt panna jäigalt sellise ajaraame paika. suur tänu, et tegite nii lühidalt, jah, siin oli väga palju, mida te öelda tahtsite, ma tean, aga jätsite ütlemata, suur tänu. igatahes ma Eh, iva Jolie, Baba eh, Spinelli, Kirkhoop, eh, Coelho, Ernst ja Sippel on need, kes ta sõna saavad, igaüks paar minutit. jah, minu süü on, aga me peame kell neli kakskümmend hääletama hakkama. sobib nii? Eeva, palun. aitäh, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin tänada äh, teid selle väga kvaliteetse raporti eest, me toetame seda kindlasti. aga me oleme samuti, kahjutseme seda, et Safe Harbori ja SWIFTi kokkulepet ei ole peatatud pärast seda, kui avastati Euroopa kodanike ulatuslik elektrooniline jälgimine. ja nagu teiegi, kahetseme ka meie, et ei ole lõpetatud sellist ulatuslikku elektroonilist jälgimist, mis toimub NSA-ga ja organisatsioonide koostöös. tahaksin lisada ka seda, et sellise massilise elektroonilise jälgimise avastamine mitmete liikmesriikide luureagentuuride poolt on šokeeriv ning meil ei ole ka mingisugust kokkulepet, kuidas sellega tegutseda. avastada, et teid spioneeritakse, ehm, on äh, erakordne ja et sellega midagi ette ei võeta, on samuti erakordne. lisaks sellele oleme mõru, mures, et äh, meie infosüsteemid Euroopas on väga haavatavad, nad ei ole turvalised, seda meile näitab äh, ka äh, Saksamaa parlamendile toimunud ähm, rünnakud. komisjon on hinnanud, et siin üritati seda direktiivi edasi lükata ja äh, keegi ei ole siis ka toetanud seda, et sellise varajase häire või kiire reageeringu direktiivi vastu võetakse. kolmsada tuhat isikut äh, on küsinud komisjonilt, et miks see on selline vastuolu ja seda äh, viimasel ajal. Snowdeni äh, avastuse või paljastuste järel ei ole mitte midagi muutunud, meie poliitikad ähm, on endiselt äh, ummikus ning äh, see ärisaladuse direktiiviga toimuv on samuti äärmiselt kahetsusväärne ning äh, ma paluksin veel kahte minutit, sellepärast et äh, ma tahaksin rääkida äh, seaduse vastu, mis saab, võetakse vastu äh, Prantsusmaal, mis võimaldab ilma mingi kontrollita luureagentuuridel kodanikke jälgida ning miljonid äh, pealtkuulamised on viinud selleni, et ainult mõned isikud on avastatud sellega seoses Ähm, um, meil on koordinaatorite um,. meil on koordinaatorite otsus, me arutame seda eraldi täiemahuliselt, aga nüüd jah, me tahame mm, hääletada kell neli kakskümmend ja siis on meil sedega koos ko kuulamine pool viis ette nähtud, nii et palun pidage distsipliinist kinni. tänan, härra Kirkhoop um,. teen väga lühidalt ja, ja üritan asjad hoida fookuses, nagu äsja öeldi. Äh, härra Voss vist oli see, kes ütles juba seda, et pädevused, mida Euroopa Liidule ei ole antud aluslepinguga, jäävad liikmesriikidele neljandale artiklile tuginedes. Euroopa Liit peab kinni pidama ka territoriaalsest terviklikkusest ähm, ja liikmesriigid peavad ise oma julgeoleku tagama ja oma piire kaitsma, territooriumit kaitsma ja minagi toetan seda täielikult ja ma toetan ka tugevat andmekaitsepoliitikat, eraelu puutumatust ja seda, et julgeolekutalitised õiguspäraselt talitavad ja järelevalve peaks ka ideaaljuhul toimuma mitte Euroopa Parlamendi poolt, vaid liikmesriikide järelevalveasutuste poolt ja ma tahan selgitada, nagu alati te teate, ma alati olen avalikult vastu olnud härra Snowdeni lekitamistele, härra Snowden minu arvates jääb põgenikuks ja kurjategijaks, keda taga otsitakse, kes peaks naasma USA-sse ja kohtu ette minema neljakümne kaheksa tundi tagasi me kuulsime sellest kahjust, mida härra Snowden on teinud USA-le ja eh, Euroopa Liidu luure õiguskaitseorganitele ja lääne julgeolekule, see on ohtu pannud paljud elud ja võib-olla isegi eh, eh, surma tekitanud Euroopa Liidu kodanikele ja samuti kahju tekitanud meie relvajõududele. jah, te võite naerda, aga mina räägin julgeolekust ja öö, kutsuda nüüd rahvusvahelised lepinguid peatama on täiesti vastutustundetu ja seda ma ei saa toetada ja minu fraktsioon samuti mitte. Bar Barbara Spinelli, palun järgmisena. aitäh, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin teid tänada suurepärase raporti eest, ja te väljendate siin nördimust teatud punktide osas, ma toetan teid selles, te räägite ka sellest, et me peame ähm, õiguslike meetoditega äh, tegutsema selleks, et komisjoni tegemata jätmise vastu protesteerida. nüüd need ähm, vilepuhujad, äh, meil ei ole paraku selgeid vastuseid ja ma leian, et see on väga tõsine probleem nimelt, et siin süüdistatakse Snowdenit, et ta on isikutele kurja teinud, ta ei ole seda teinud ja ma tahaksin küsida, kas oleks võimalik kaasata raportisse ajakirjanike, informaatorite kaitse küsimust. ajakirjanike, informaatorid ja need ajakirjanikud äh, peavad äh, ka saladust hoidma teatud argmaiste ettevõtete osas, te teate, et siin on praegu üleskutse äh, ärisaladuse direktiivi, et siin on praegu parasjagu pooleli see ärisaladuse direktiiviga seonduvad küsimused. aitäh, Barbara! Carlos Coelho, palun järgmisena. Queria, antes de mais, eh, felicitá-lo. aitäh, ma tahaksin teid õnnitleda. Eh, te olete koostanud suurepärase teksti, see on väga hea alus meie tööks, seda saab parandada, aga ennekõike eh, pöörab see meie tähelepanu nendele valdkondadele, kus tuleb leida vastuseid. minu suureks murepunktiks sellise ulatusliku jälgimise puhul on see, et me suudame reageerida siis, kui meedias on skandaal ja siis jätame kõik pooleli. libekomisjon ei peaks asju pooleli jätma, me peame edasi töötama, ma tahaksin rõhutada kahte punkti, kõigepealt me peame selgelt välja ütlema, millised on meie suhted kolmandate riikidega ning teiseks, me ei saa lihtsalt äh, käed äh, rüpes istuda, me ei saa ütelda, et see ei kuulu meie pädevusse, vastab äh, küll, et me peame jälgima, selline jälgimine on riiklike asutuste ülesanne, aga me saame neid aidata ja saame aidata neid sellega, et me vahetame parimaid tavasid, näiteks kuulamised, mida korraldab see komisjon koostöös parlamentide komisjonide esimeestega, kes tegelevad nende luureandmetega, see parimate tavade vahetamine tähendab seda, et Euroopa tasandil on võimalik vastuseid leida. põhiküsimuseks on siin see, kas Euroopa Liidu liikmesriigid, kus äh, parlamentaarne järelevalve ei toimi ja äh, kus äh, on selline oht, et selles riigis rikutakse inimõigusi, see on äh, asi, mis kuulub meie pädevusse ja mida me ei tohi kindlasti kahe silma vahele jätta. aitäh, Kornelia, palun. ma tänan, Claude. kõigepealt äh, on hea, et me selle resolutsiooniga jälle tegeleme et äh, me näeme nüüd, et me oleme ikkagi rabas ja midagi ei ole muutunud. ja nüüd me teame ka, et teised äh, luuretalitused tegelevad sama asjaga ja nüüd kõik on väga kenasti kirjas siin resolutsioonis, aga paraku midagi muutunud ei ole. nüüd andmete pakett see peab jääma tervikuks. mul on mure sellepärast, et see direktiiv äh, lastakse põhja ja äh, ma ei saa öelda, et me asju, dokumente omavahel lahutaksime. kolmandaks ka safe harbori puhul ei ole midagi muutnud, nii et me võime jääda peatamise juurde, mida me nõudsime äh, vastasel sellisel juhul, kui meie ettepanekuid ei ole täidetud. nüüd demokraatlik kontroll. jah, siin luuretalituste puhul ikkagi on endiselt näha, et järelevalve ei ole piisav, kuulamisedki tõendasid seda, nii et siingi peame selle kohta natukene midagi muutma resolutsioonis ja neljandaks tekitamine on demokraatia ilming, nende vastu võib küll võitelda, aga sellisel juhul me võitleme ka demokraatia ja sõnavabaduse vastu ja head see meile ei teeks. vastupidi, meil on rohkem ära vaja teha lekitajate kaitseks. Thank you very much, Cornelia. aitäh, Cornelia. ja viimasena Birgit, palun. sina oled viimane sõnavõtja. aitäh oleksin väga tänulik, kui kõik kolleegid äh, ei peaks siin saalis äh, debatti omavahel. teen väga lühidalt see teema, mida me praegu arutame, ma toetan meie raportööri ja tema resolutsiooni, ma ei ole selle vastu, et me mainime asju aina uuesti ja uuesti, kuni olukord ei muutu, peame me seda alati meelde tuletama, seda, mida me oleme juba esialgses raportis nõudnud. NSA raporti puhul nimelt. teiseks, riiklik julgeolek mul on tunne, et see on meie pädevuses, aga mitte ainult poliitilises mõttes olen ma veendunud, et see on ka Euroopa pädevusvaldkond, sest äh, millest me ka ei räägiks, kas on see siis äh, tõsine äh, kuritegevus, terrorism, piiriülene kuritegevus, see kõik on seotud Euroopa Liidu pädevuste ja vastu, vastutusega, see jääb meie vastutusvaldkonda ja küsimus selle kohta, kas me peaksime mainima siin riiklikke äh, julgeolekuasutusi, ma äh, tahaksin seda teha, aga mitte ainult NSA, mida me mainime esialgses raportis, me mainime ka Briti luureametit, äh, Saksa oma ja nüüd on siin Prantsuse omadega samuti teema ja probleemid, nii et siin on palju ära vaja teha, andmekaitse pakett meil on vaja äh, paketi lähenemist, sest me vastasel juhul me ei saa tagatiivse määruse, on samasugused äh, kaitsesätted äh, sees, nii et ma toetan teie seisukohta. aitäh, Birgit, see oli suureks kergenduseks. tahaksin ainult mainida nagu Eeva ja Aksel Voss ütlesid, on kahetsusväärne, et meil on see resolutsiooni eelnõu äh, jaoks nii vähe aega, kahekümne üheksas juuni on tähtaeg, see on väga keerukas resolutsioon, meil oleks olnud vaja palju rohkem arutelu, aga me tegelesime ka eelmise äh, raportiga õigustatult väga kaua ma ei hakka vastama kõikidele küsimustele, Barbaral ja teistel olid need küsimused, aga ma üritan seda teha hiljem siis ning ma tean, et kahekümne üheksandaks juuniks tullakse välja ka muudatusettepanekutega ning aega meil eriti ei ole, ma paluksin üheminutilist pausi, sest sekretäriaat tahab mulle rääkida mõningatest küsimustest, enne kui me hääletame hakka, hakkame. Te tean, et te kõik kuulate mind praegu, teeme üheminutilise pausi ja vaadake, kas teil ikka need hääletuskaardid on kaasas. kallid kolleegid, palun istuge, me hakkame hääletama kallid kolleegid, istuge paranduseelarve projekt number viis murd kaks tuhat viisteist, rändesurvele reageerimine. Peter Niedermüller on arvamuse koostaja, muudatus üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud, kompromiss üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud kontrollime, muudatus, kompromiss üks, palun, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. palun suruge oma hääletuskaart sisse sinna, ütleb esimees. Tanya, do you want to maybe go to another seat? võib-olla vahetad kohta siis, ütleb esimees. vaheta kohta Right, colleagues. nii, kolleegid. kompromiss üks on vastu võetud muudatus neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud? tagasi lükatud, vabandust, ütleb härra esimees. kontrollime, hääletamine on alanud. muudatus neli. nii, alustame uuesti, muudatus kolm. tagasi lükatud. muudatus kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime hääletamine on alanud. On amendment five, the vote is open. muudatus viis, hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kontrollime, hääletamine on alanud, muudatus üheksa. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kaheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. palun tõstke oma käsi ka. kompromiss kaks, kontrollime elektrooniliselt. vastu võetud. palun, kolleegid, tõstke oma käsi ka. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kakskümmend üks poolt, vastu. esimene osa, muudatus kakskümmend üks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu. seda peab kontrollima. teine osa, kahekümne esimene muudatusettepanek, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend kaks, esimene osa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu. kontrollime teist osa, muudatus kakskümmend kaks. kakskümmend kaks, esimene osa, kontrollime see kahekümne esimese, esimest osa. kahekümne 20 teine, esimene osa kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on alanud, muudatus kakskümmend kaks, esimene osa. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kaks, teine osa, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt. vastu erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatus kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatus kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, vabandust, vastu võetud, ütleb esimees, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud ja lõpphääletus muudatunud kujul kogu tekst, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, õnnitleme härra Niedermüllerit. kallid kolleegid, nüüd me peame teise ruumi minema selle numbriks on Lähme üks E kaks ruumi. üks E kahte, kus meil on sedelibe ühiskuulamine.